ambitsioonidest saada Euroopa Liidu liikmeks, nii et me peame viitama seoses sellega ka äh, valimiste-aegsetele rikkumistele. aitäh, härra Zalewski, järgmisena kolleeg Zivjets, poolteist minutit